teada, et minuni on jõudnud ka üks resolutsiooni ettepanek, seega äh, läheb see küsimus äh, hääletusele homme keskpäeval ja järgmiseks päevakorrapunktiks äh, on suuline küsimus, mis puudutab teatavatele maanteesõidukitele lubatud mõõtmeid ja massi. kõigepealt tahaksin anda sõna suulise küsimuse autorile, härra Simsonile, palun viis minutit. Uh, president, on behalf of president äh, transpordi ja turismikomisjoni nimel äh, tutvustan seda küsimust, äh, mis puudutab ülipikki ja raskeid veokeid. parlament on tõstatanud selle teema juba eelmisel aastal, see puudutab komisjoni õigust muuta ühepoolselt äh, direktiivi ka seadusandjaid kaasamata. ma ise ei ole nende veokite laiema kasutamise poolt, sellepärast et osade liikmesriikide taristu lihtsalt ei kannataks seda välja ja piisavalt ei ole võetud arvesse ka keskkonnamõjusid. aga ükskõik, kas olla nende ülipikkade ja raskete veokite vastu või poolt, oleme me komisjonis seisukohal, et igasugune direktiivi muutus peab toimuma kaasseotusandjaid kaasamata. me ei saa muutusi sisse viia suvaliselt, teavitades sellest teatud konverentsil ja arvestamata meie seisukohti. meile on minevikus öeldud et äh, käesolevast seadusandlusest äh, lähtuvalt ei laiendada nende veokite kasutusala ja seda on öelnud äh, komisjoni esindajad meile. ja nüüd ühtäkki üritatakse see muutus läbi suruda, mõeldes, et parlament äkki ei märka seda ja nüüd on meil täiesti farsi äh, moodi olukord, kus komisjon üritab sellest supist ennast kuidagi välja keerutada. volinik otsustas äh, olemasolevat äh, tea-, äh, seadusandlust uuesti tõlgendada, olgugi et mulle on ta ise ka tunnistanud, et praegune seadusandlus on ähm, hägune härra Barroso on öelnud, et olemasoleva seadusandluse täielik ülevaatamine võiks tuua suuremat õigusselgust. ma küsisin volinikult äh, täna õhtul nüüd, et kas äh, olemasolev seadusandlus on äh, ebaselge ja kas seda ebaselgust üritatakse lõpetada ja kõrvaldada nüüd seeläbi, et tuuakse välja uus ettepanek ülipikkade ja raskete veokite kohta ja mulle on öeldud, et äh, volinik ei soovi seda teha, nii et äh, see jällegi akumuleerib neid vigu, mis on eelmisel aastal tehtud. kui äh, soovitakse laiendada nende veokite kasutamist, siis tuleks muudatusettepanekud tuua Euroopa Parlamendi kui kaasseadusandja ette, kasutades vastavaid seadusandlikke kanaleid meil on vaja õigusselgust ja kindlust, kaasates kaasseadusandjad ja mitte otsustades küsimust komisjoni siseselt. nüüd on see asi äh, komisjoni tõttu muutunud väga segaseks ja see segadus tuleb lahendada, lubades parlamendil täita oma rolli lähtuvalt Euroopa Liidu aluslepingutest, aitäh! suur tänu, kolleeg Simson ja järgmisena komisjoni asepresident härra Kallas, palun. ma olen president. proua president, austatud parlamendisaadikud. komisjon äh, tänab parlamendisaadikuid ja transpordikomisjoni võimaluse eest jätkata arutelusid direktiivi üheksakümmend kuus äh, murd viiskümmend kolm murd EÜ muutmise teemal. eelmisel aastal äh, toimunud arutelud äh, tõid esile, et meil on erinevad tõlgendused äh, sellest direktiivist, mis puudutab ülipikki ja raskeid veokeid, sai selgeks, et meil tuleb teatud punkte täpsustada. komisjon viib lõpule direktiivi ülevaatamist ettepanekuga tuleme me välja järgnevate kuude jooksul meil on äh, vaja üle vaadata see direktiiv lähtuvalt äh, tehnilistest arengutest, tuleb arvestada ka keskkonna aspektidega. me peame panustama energiatõhususele ja transpordikandjate äh, tehnoloogilistele uuendustele, eriti mis äh, puudutab äh, muutusi aerodünaamika valdkonnas. neljakümne viie tollised äh, konteinerid on võimalik kasutusele võtta ja samuti on meil võimalik kasutada elektrihübriid äh, mootoreid, meil on võimalik vältida ülemäärast äh, laadimist äh, ja sellega vähendada mõjusid äh, keskkonnale ja taristule. oleme arvamusel, et äh, arvestades äh, tehnoloogilisi arenguid, muutusi, on meil vaja see direktiiv üle vaadata me täielikult ähm, arvestame Transpordikomisjoni arvamust antud äh, küsimuses ja lähtume oma töödes sellest. komisjon äh, tänab äh, parlamenti jätkuvate arutelude eest kahe institutsiooni vahel ja me loodame, et konstruktiivsed arutelud jätkuvad, kui me oleme tulnud välja direktiivi ülevaatamise ettepanekuga suur tänu, volinik Kallas ja nüüd äh, kõneleb poliitiliste fraktsioonide nimel. kõigepealt äh, Rahvapartei nimel härra Pahh, kaks minutit, palun. suur tänu, president, asepresident Kallas. Te olete mitu korda teadanud, et direktiiv üheksakümmend kuus murd viiskümmend kolm vaadatakse üle mis äh, puudutab äh, siis maanteesõidukite lubatud mõõtmeid ja masse. muuhulgas käsitletakse seal aerodünaamika keskkonna aspekte, turvalisuse aspekte, sõidukid äh, tuleb kohandada praeguste tehnoloogiliste nõudmistega ja minu küsimus siinkohal on järgmine kas äh, komisjon äh, lähtub sellest, mida teie lubasite oma juunikuises kirjas ja härra Barroso oma juulikuises kirjas, ehk siis, et te tagate õiguskindluse ülipikate ja raskete veokite teemal. see teema on väga vastuoluline seni, osadel liikmesriikidel on head kogemused, teistel äh, halvad kogemused ja kolmandad on loobunud katsetamast probleemid on äh, teada, puudulik äh, maantee, taristu, äh, küsimused, mis on seotud maantee ohutusega, samuti on meil ju eesmärk rohkem kaubavedusid maanteelt raudteele suunata nii et äh, ma olen nõus äh, transpordikomisjoni esimehe Brian Simpsoniga, et te olete kursis parlamendi seisukohtadega. ma loodan, et äh, koos parlamendiga te töötate välja selge positsiooni ja direktiivi uuesti sõnastamisega võiksime me panustada tõhususele ja ainult koostöös on meil võimalik töötada välja mõttekas seadusandlus ja komisjoni ühepoolne tõlgendus ei tule kasuks mitte kellelegi, ei tööstusele ega liikluses osalejatele. suur tänu ja nüüd sotsialistide demokraatide nimel kolleeg Elka Traui, palun voorzitter mijnheer de commissaris collega's suur aitäh lugupeetud president lugupeetud volinik kolleegid ma ütleksin et lähtudes voliniku vastusest äh, võiksin ütelda, et see vastus ei äh, sobi. minu äh, fraktsioon on mures kahel põhjusel. me oleme väga mures vastuse sisu pärast, me leiame, et volinik on ise tõlgendanud omamoodi Äh, ülipikkade ja raskete äh, veokite kasutamise küsimust. siin ei peeta kinni praeguse õigusloome kohaselt äh, paika pandud mõõtmetest. Te selgitasite, et nii see ei ole küll, aga me ei nõustu teiega, et tegemist on detaili detailiga, tegemist on meetodi küsimusega. ei ole selge, milline on praeguse õigusloome staatus vastavalt teie tõlgendusele sellest. ja muidugi oleme me väga mures samuti sisu pärast, me leiame, et siin on tekkinud vastuelus äh, valge raamatu eesmärkidega. see on jällegi miski, mis toob endaga kaasa suuremad äh, ohud maanteedel. ma arvan, et me peaksime tõsisemate küsimustega tegelema. Äh, ja nüüd kolleeg Maisner, palun tänan, president. siin on tegemist direktiiviga, mis töötati välja ajal, kui ülipikad veokid ei olnudki veel äh, maanteel, pandi paika mõõdud ja massid ja siis äh, liitusid liikmesriigid, kes tõesti äh, kasutasid selliseid veokeid, neile tehti erandid ja lubati nendel veokitel konkreetse idapoolsetes riikides sõita. selline oli õiguslik olukord algselt ja nüüd on küsimus siis selles, et kas need ülipikad rasked veokid äh, tohivad sõita üle piiride või mitte. siin ei ole tegemist ideoloogilise küsimusega, et kas soovida neid või mitte. Alam-Saksimaal on meil olnud äh, head kogemused äh, nii taristu kui ka ohutuse osas, aga üle piiri ei tohi need veokid sõita. ja nüüd äh, komisjon on andnud erinevaid vastuseid. kõigepealt öeldi, et ei, veokid ei tohi üle piiri sõita ja kui äh, selline juhtum aset leiab, siis tuleb anda hoiatus. ja nüüd volinik Allas ise ütles, et äh, me ei tohiks äh, lubada nendel veokitel üle piiri sõita. näiteks kui Alam-Saksimaal on nad lubatud ja kui nad on Hollandis ka lubatud, siis äh, nad peaksid saama õiguse meievahelist piiri ületada. meil on ju liikumisvabadus ja ettevõtted äh, kes tahavad õiguskindlust, äh, tahavad vastust küsimusele, et kas veokid võivad üle piiri sõita või mitte, kui nad ei või üle piiride sõita, siis ei ole neil võib-olla mõttekas neid veokeid äh, soetada. nii et meil on vaja selgust Euroopa Komisjonilt, milline on olukordade, olukorra seis, et ettevõtetele anda õiguskindlust suur aitäh, ähm, proua Maisner ja nüüd roheliste nimel härra Kraamer proua president, austatud daamid ja härrad, Konrad Adenauer ütles ükskord oma arvamust muutes, et äh, mitte miski äh, võim maailmas ei tee mind üleöö targemaks. ma saatsin Kallasele küsimuse kuueteistkümnendal märtsil kaks tuhat kaksteist, et ta ei ole kursis äh, nende veokite piiriülese kasutamisega. ta ütles, et äh, kui toimuks piiriülene kasutamine, siis äh, komisjon algataks rikkumismenetluse, aga kui toimus rahvusvaheline maanteetranspordiorganisatsiooni äh, kokkusaamine, siis ta taganes oma seisukohast ta lihtsalt tahtis äh, direktiivi teisiti äh, tõlgendada. lepingute äh, kaitsja nüüd muutis oma seisukohta, me olime kõik väga jahmunud, nõudsime selgitust. kolmeteistkümnendal juunil kaks tuhat kaksteist ütles härra Kallas transpordikomisjonis, et teguviis on juriidiliselt korrektne, olgugi et see direktiiv ei ole päris selge. viidati direktiivi ülevaatamisele ja sellele ülevaatamisele viitas äh, ka komisjoni president Barroso, kellelt äh, president Schulz oli palunud äh, transpordivoliniku takistada tema ebaseaduslikus tegevuses, aga Rabarroso ütles äh, hoopiski, et direktiivi ülevaatamine ei käsitle veokite piiriülest kasutamist ja kordame Adenaueri tsitaati, et äh, mitte miski jõud maailmas ei suuda mind teha üleöö targemaks, vaid äh, võib teha ka rumalamaks. härra Kramer, teile on sinise kaardi küsimus proua Maisnerilt, kas te olete sellega nõus? ja palun, proua Maisner. tänan. kolleeg Kramer süüdistas volinikku, rääkis rumalusest, rääkis äh, sellest, et volinik on äh, rikkunud seadust see läheb nüüd liiga kaugele. jäägem siiski aruteludes asjalikuks. kas me saame rääkida siin seaduse rikkumisest, kui komisjon ei saa otsustada, kas lubada nende veokite kasutamist või mitte. liikmesriigid saavad otsustada kasutamist, kus siis komisjon siin seadust rikub? härra Kramer, palun kaks aastat tagasi ma küsisin volinikult, kas ta on äh, kursis sellega, et veokeid kasutatakse piiriüleselt, ta ütles, et ei, aga ta ütles oma vastuses, et äh, kui ma sellisest kasutusest äh, teadlik oleksin, siis ma küsiksin infot äh, liikmesriikidelt, ma paluksin neil selle tegevuse lõpetada, kui nad seda ei teeks, siis ma algataksin rikkumismenetluse. ma usaldasin äh, volinikku ja nüüd ta ütleb, et ta ei taha sellest midagi kuulda, tõlgendatakse asju nii, kuidas äh, sobib, ta ütleb, et teda ei huvita nõukogu, teda ei huvita parlament, see ei ole seotud demokraatiaga ja seetõttu olime me komisjonis, transpordikomisjonis kõik ühel arvamusel, et see ei ole demokraatia, seda me nõuame, lõpetage need äh, illegaalsed tegevused, enne kui kõik aspektid on selgeks räägitud. suur tänu, kolleeg Kraamer, ma annan nüüd sõna kolleeg Leitfriedile. president, äh, volinik ja teil ei ole viimasel ajal eriti hästi läinud Euroopa Parlamendiga. lennujaama pakett äh, lükati tagasi ja mulle tundub, et teie järeldus nüüd on, et kui nad ei tee nii, nagu mina tahan, siis ma lihtsalt ei arvesta enam Euroopa Parlamendiga ja nii te käitute nüüd nende veokite teema, te räägite meile midagi siin mõõtmetest ja massist, aga see ei ole seotud äh, asja tuumaga. kolleeg Raamer ütles täiesti õigesti, et te olete omavoliliselt muutnud Euroopa õigust, kui te soovite, et asjad äh, muutuksid, siis tulge välja õigusloomelise ettepanekuga, muidu ärge tehke midagi. kas äh, te soovite minna ajalukku Euroopa Komisjoni volinikuna, kes omavoliliselt tahab asju muuta? ma ei usu, et see oleks teie eesmärk, aga praegu te küll liigute selles suunas. suur tänu, härra Leitfried ja proua Lichtenberger järgmisena, palun härra volinik, kui ma kuulasin teid ja kuulasin härra Simsoni äh, sõnavõttu, siis mulle tundus, et te teate, kui tundlik on see küsimus, aga tegelikult vist mitte. kui nüüd vaadata teie käitumist äh, viimastel kuudel, siis äh, Te küll olete teadlik, kuivõrd tundlik on see küsimus, aga reaalselt on teile oluline ühe valdkonna areng, te mainisite mõõtmeid ja massi, aerodünaamikat, kohandamist, mida iganes see tähendab, mulle tundub, et te soovite vältida ülelaadimist, tõstes maksimaalset massi nii kõrgele, et ei ole võimalikki üle laadida, te tahate asjad viia nii kaugele, et äh, raudtee kaotab igasuguse konkurentsivõimaluse võrreldes maanteega. ja mis puudutab nüüd mõjude hinnanguid, siis äh, tuleb arvestada ju ka lisakuludega, mis äh, tulevad kaasa nende veokite kasutamisega, eriti just Alpide piirkonnas. proua Tsikau, palun comisia și a reiterat în mai multe suur aitäh, lugupeetud äh, president, äh, volinik, nagu me nägime, äh, volinik kordas üle oma soovi kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist direktiivi läbi vaadata selle kohta, mis puudutab mõõtmeid veokite jaoks, seda nii liikmesriikide siseseks kui rahvusvaheliseks liikluseks ning siis samuti see puudutab maksimumkaalu. millal nõukogul ning parlamendil on oma sõna sekka ütelda, me oleme eh, digitaalsete sõidumeerikute eh, määruse kallale töötanud ning me tahame samuti kaalusensoreid. seeläbi oleks võimalik saada väga kasulikku eh, teavet laadimise ja alalaadimise kohta see on osaks läbirääkimistest äh, nõukoguga. komisjoni esindajad on teadvutanud sellest, et kaalusensorid viiakse sisse direktiivi viiskümmend kolm läbivaatamisel. lugupeetud volinik, ma tahaksin teilt küsida otse, kas äh, viiekümne kolmanda direktiivi läbivaatamine tähendab seda, et viiakse sisse sõidu, äh, vabandust, kaalusensorid või mitte? suur aitäh, proua Tikau ning nüüd läheme edasi vaba mikrofoni juurde. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar. suur tänu, proua president, austatud volinik. täna pärastlõunal sain ma pärast üheksa nädalast ootamist vastuse oma küsimusele vastamiseks tegelikult on komisjonil aega kuus nädalat, aga see selleks, te ütlesite oma vastuses, et äh, te jääte oma viimaste seisukohtade juurde ja minu arvates on see menetlus vastuvõetamatu, see uus tõlgendus äh, nüüd äh, kaotab ära võimude lahususe põhimõte, te peate esitama ettepaneku äh, tavapärases äh, menetluses. ma kutsun äh, teid üles äh, vaatama üle direktiivi, aga kaasama ka piiriülest transporti, sellepärast et mulle tundub, et esialgu teil seda plaanis ei olnud ja härra volinik, me ei äh,, lähme oma seisukohtade juurde. härra Ertug, härra Kraamer tahab esitada teile küsimuse, sinise kaardi küsimuse, kas olete nõus? ma tahaksin härra Ertogi küsida, et kas äh, talle teadaolevalt kuskil need äh, ülipikad ja rasked veokid äh, ületavad piiri ja kui jah, siis peaks volinik sel teemal oma seisukoha välja öeldma. tänan, härra Ertug, palun. tänan, kolleeg Kraamer see on oluline küsimus. tõepoolest, meie andmetel on olukord selline, et äh, sellised veokid äh, sõidavad äh, Taani ja Saksamaa vahel ja millal teie volinik lepingute kaitsjana algatate rikkumismenetluse nende riikide suhtes ja suur tänu küsimuse eest, kolleeg Kraamer. suur aitäh, härra Hertsog Äh, proua Jana Sender, palun. suur tänu, proua president, ka mina tahtsin väljendada seda ebamugavat tunnet, mis on ka minu kolleegidel, see, et on tõeline segadus ja selline otsustamatus siin, mille te olete tekitanud, härra volinik, nii et ma ei usu, et meie siin parlamendis nüüd oleks küll andnud põhjust selleks, minu kodumaal Kataloonias on nüüd tehtud otsus kahekümne nelja tonniste veokite osas ja see on tekitanud suure vastuolu ka Kataloonias endas, nii et ma ei saa küll aru, miks te veel selle segadusse, seda segadust veelgi suurendate läbi selliste äh, tõlgenduste. me peaksime tagama ikkagi õiguskindluse ja äh, palun teil see asi välja selgitada nii kiiresti kui võimalik, sest et see puudutab kõikide meie liikmesriike ning ka Katalooniat. suur aitäh, Ajala Senderi ning nüüd äh, volinik härra Kallas, palun sõna teile. suur aitäh, lugupeetud saadikud. tahaksin lihtsalt üle korrata äh, selle, et me oleme neid küsimusi korduvalt arutanud ja segadus ei olegi nii suur komisjonil ei ole mingit soovi äh, muuta meie süsteemi äh, ja lubada äh, ülisuurte sõid-, veokite kasutamist piiriüleselt. ma toetan tugevalt seisukohta, et see küsimus peab jääma liikmesriikide kätesse. kui liikmesriigid lubavad suurematel veokitel Äh, nagu Põhjariikides äh, liigelda, siis see otsus on liikmesriikide kätes. kui aga teatud liikmesriikide elanikkonnale see ei meeldi, siis valitsus peab otsustama, et nii ei saa toimida ma arvan, et see on ainsaks võimaluseks äh, üldse mingi lahendus leida. meie ei anna sellist luba. meie, meil ei ole ka plaanis äh, lubada tulevikus suuremate veokite kasutamist kõikides liikmesriikides. tahaksin ütelda, et see muudatus direktiivile sisaldab ka palju positiivset äh, nii mõõtmete kui kaalu koha pealt. see muudab veokid keskkonnasõbralikumaks ning ka tõhusamaks see on põhjuseks ka, miks ma sellest alguses rääkisin. osad liikmesriigid, nagu te väga hästi teate, võimaldavad suurematel veokitel liigelda, muuhulgas ka mitmed liidumad Saksamaal. raporteid on palju selle kohta, osade kohaselt äh, väidetakse, et meil on no, äh, mõjuhinnang läbi viidud, meil on erinevaid hinnanguid olukorra kohta, paljud raportid, nagu ka härra Pahh ütles pakuvad erinevaid lahendusi neile küsimustele. milles meie seisukohad lahknevad ja kus tekkis probleem, siis pean tunnistama, et jah, siin tõesti oli eh, tegemist veaga anda eh, õiguslik vastus kirjale, kus seda ei nõutud me leiame, et on, piisab sellest, et me konsulteerime parlamendiga, te teate, et ka transpordikomisjoni kõik liikmed olid kohal, kui me neid teemasid arutasime. me leiame, et sellest piisab, kui me selgitame, et kui liikmesriigid äh, võimaldavad kasutada suuremaid sõidukeid, siis nad saavad seda teha ka teatud tingimustel piiriüleselt ning need tingimused on ka ära toodud. ma nõustun, et äh, olukorra võiks lahendada teistmoodi, ma tunnistan, et tegemist oli veaga. nüüd tegemist oli meie veaga ja muidugi oleks võimalik eh, seda direktiivis lahendada. nüüd selline võimalus on tekkinud ja kui me muudatusi arutame, siis parlamendil on äh, võimalus teha täpselt selliseid muudatusi, nagu nad soovivad ja hääletada nende poolt või vastu. see teema tuleb niimoodi lahendada. ja nüüd on see transpordikomisjoni ning parlamendi kätes oma arvamus välja kujundada võimaluse kohta piiriüleselt äh, liigelda praeguseks meil selline õiguslik arvamus on, õigusliku arvamuse kohaselt kui liikmesriigid võimaldavad suurematel veokitel äh, kasutuses olla, siis on seda võimalik teha ja ka piiriüleselt. kaalunäiturite äh, kohta, see on väga tundlik küsimus. me kõhklesime enne, kui äh, enne nende kaasamist direktiivi, nad ei ole siia sisse viidud, tegemist on väga kulukate seadmetega ja me pigem ähm, äh, toetame vabatahtliku kaalu mõõdikute kasutamist. ja nagu ütlesin, mingisugust rikkumist ei, mingit rikkumismenetlust ei ole alustatud liikmesriikide vastu, kes äh, võimaldavad äh, suurematel veokitel piire ületada, suur aitäh! Dear colleagues head kolleegid, arutelu on sellega lõppenud ja ma usun, et komisjon on valmis ka teile pärast meie istungi lõppemist täna neid küsimusi teiega arutama, kui te soovitate veel selgitusi. ma tänan teid kõiki osalemise eest ja teavitan teid sellest, et me jätkame homme hommikul kell üheksa. suur aitäh ja meeldivat õhtupoolikut!